järgmine punkt päevakorras eh, on kolleeg Echeveria raport Euroopa Liidu e-kaubanduse arengut toetav ühtne pakiveoturg. turg sõna saab raportööri neljaks minutiks, palun. Muchas gracias, presidenta. Eh, queridos colegas, suur tänu, proua juhataja, austatud kolleegid. Euroopa digitaalne turg on kahtlemata üks meie ametiaja prioriteete olnud. selle eesmärgiks on ühtse turu lõpuleviimine me elame eh, digitaalsel ärkamise ajal ning me oleme viimastel aastatel näinud seda, eh, kuidas digitaalne maailm eh, on kujunenud Euroopa jaoks võimaluseks väljuda majanduskriisist. me peame kohandama oma ettevõtted uute nõuetega, me peame uuele ajastule kohanema selleks, et tugevdada oma konkurentsivõimet me oleme edasi liikunud küllaltki kiiresti võrreldes oma konkurentidega eh, ning eh, me näeme siin ka võimalust noorte inimeste kaasamiseks tööturule. käesoleva ametiaja jooksul oleme me eh, vastu võtnud terve hulga algatusi, mis on suunatud ühtse digitaalse turu arendamisele. me oleme silmas pidanud ühtse turu tugevdamise eesmärki eh, ning just seetõttu oleme me realiseerinud eh, digitaalset turgu kahe tuhande kümnenda aasta eh, septembri otsused ning elekt-, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta äh, dokumendi digitaalse turu arengu kohta äh, on andnud selleks olulise äh, panuse samuti möödunud aasta parlamendi resolutsioon. IMCO komisjoni spetsiaalne töörühm on tegelenud kuude kaupa digitaalse turu küsimustega ning neid tulemusi kajastab kajastavad ka parlamendi raportid ja resolutsioonid. Eh, siiski ei ole meie töö eh, lõpule viidud, kui me ei võta vastu raportit, mis läheb hääletamisele homme. me räägime siin e-kaubandusest. konkreetsemalt räägime kättetoimetamisteenustest tegemist on olulise teenusega, mis peab tugevdama tarbijate usaldust ühtsesse turgu. vaja on välja töötada üle-euroopalised kättetoimetamisteenused, mis toimivad tarbijate ja VKE-de huvides. me peame tagama selle, et müüjad saavad oma äh, kauba toimetada tarbijateni kiiresti, selleks on vaja reforme, meil on vaja äh, sektori arengut kiirendada, äh, sooviksin tänada variraportööre väga hea koostöö eest ning mul on hea meel selle üle, et meil õnnestus saavutada kompromissid kõikides olulistes küsimustes ning äh, raport sa-, äh, võeti äh, siseturukomisjonis vastu ka ühehäälselt sellegipoolest tuleb tunnistada, et me ei ole oma tööga veel lõpule jõudnud, meil on vaja edasi liikuda ning parlamendi järgmine koosseis peab liikuma edasi sellest punktist, kuhu meie oleme jõudnud eesmärgiks on ehtsa digitaalse äh, siseturu no, toimimine äh, ning sooviksin lõpetuseks öelda veel seda, et äh, kriisist on võimalik väljuda ainult siis, kui me arendame välja ka digitaalse turu. aitäh, nüüd jõuame edasi vaba mikrofoni vooru, proua Jessaja, palun sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia ei saada täydellisesti käyttöön siseturu nõudlust äh, pole võimalik äh, täita, kui logistilised teenused ei ole tasemel ja siin on väga tähtsad just äh, VKE-d ja see, et kättetoimetamisteenused toimiksid. tööhõivekomisjonis, kui me valmistasime ette enda seisukohta. leidsime samuti, et see valdkond, mis kiiresti areneb, võiks äh, julgustada äh, teatud ettevõtteid äh, uusi lähenemisi välja arendama, meil ei ole praegu ühtseid standardeid hinnakujundamise osas ja ettevõtted võivad ära kasutada oma suurust selleks, et välja tõrjuda mõned väiksemad ettevõtted turult. aitäh, proua Tikau! livrarea mărfurilor achiziționate online a fost. aitäh! pakivedu ning internetikaubandus on üks viiest põhilisest motivaatorist majanduskasvu suurendamisel järgnevatel aastatel. me näeme, et üks kolmest tarbijast ütleb, et talle on tekitanud muret pakkide kättetoimetamine piiriüleses olukorras. meil on vaja suuremat läbipaistvust ja paremat informatsiooni pakiveoteenuse kohta tingimuste kohta, nende äh, protseduuride kohta, mida peab äh, täitma äh, ka sellistel juhtudel, kui pakk kaduma läheb või hilineb. siin on tähtis ka ühtlane geograafiline jaotus, et oleks võimalik ka kaugemal asuvates regioonides saada juurdepääs pakiveoteenusele. aitäh! aitäh, annaksin nüüd äh, sõna komisjonile, härra Andur. aitäh, äh, proua asepresident, äh, kolleeg Michel Barnier nimel kõigepealt tänaksin raportööri ja ka IMCO komisjoni nende panuse eest selles, mis puudutab ühtse digitaalse turu väljakujundamist Euroopas mõned aastad tagasi komisjon tuli välja ambitsiooniga plaaniga, mis puudutas ähm, internetiteenuseid ja e-kaubandust, selleks, et välja mm, kujundada meie poliitika üha täienevatele e-kaubanduse äh, võimalustega ning viia see nendega vastavusse. seal on kuuskümmend erinevat tegevust välja toodud, näiteks äh, elektrooniliste maksete teostamise võimaluse edendamine ja üheks väga oluliseks murepunktiks oli ka pakiveoteenuse arendamine. kättetoimetamisteenus on väga tähtis e-kaubanduse arendamisele. siin on vajalik usaldus müüjate, ostjate vahele, Euroopa tarbijad üha enam otsivad kaupu internetis, seda ka piiriüleselt, kuid väga suur osa nendest eh, muretsevad eh, kättetoimetamisteenuse eh, üle piiriolases situatsioonis. kättetoimetamissüsteem on väga tähti, tähtsaks osaks interneti, internetis kauplejate ärimudelis, kuid äh, pooled neist leiavad, et see kättetoimetamissüsteem on pigem takistuseks ja probleemiks praegusel kujul. me peame tagama selle, et äh, ka see offline struktuur toimiks võimalikult äh, hästi, meil on vaja kättetoimetamisstruktuuri, mis võtaks arvesse tarbijate ning VKE-de eelistusi kättetoimetamissüsteemi, mis äh, tooks endaga kaasa suurema usalduse e-kaubanduse vastu ja tekkis äh, laiapõhjaline konsensus äh, nendes küsimustes, mis on välja toodud ning see nende teemade pakilisusest pärast avalike, avaliku konsultatsiooni algatamist kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja komisjon koostas ka detsembris kaks tuhat kolmteist endapoolse teekaardi ja seal on välja toodud edasised sammud nende probleemidega tegelemiseks, nende väljakutsetega hakkama saamiseks. teekaart äh, näeb ette selged ülesanded ja rollid äh, selles protsessis osalejatele, ka liikmesriikidele ning kauplejatele endile Need tegevused keskenduvad kolmele põhieesmärgile, esiteks enam läbipaistvust ning informatsiooni kõigile osalejatele, eriti just VKE-dele ning tarbijatele, teiseks suurendada juurdepääsu ning äh, äh muuta ka hind taskukohasemaks kättetoimetamisteenusele äh, ja kolmandaks, paremad tagatised, kui äh, pakk ei äh, jõua õigele aadressile või kui on vajadus äh, tagastamiseks. läbirääkimised on siiani olnud ähm, konstruktiivsed ja mitmed ettevõtted on välja pakkunud lahendusi, mis võiksid tarbijatele meelepärasemad olla. me ootame õige peatselt juba tulemusi nendele läbirääkimistele ja loodame ja leiame, et on vaja teha veelgi enam selleks, et VKE-de äh, vajadustele vastata ning arvestada ka kaugemal asuvate regioonide vajadusi, et oleks äh, mugavamad ning läbipaistvamad äh, teenused meie kasutuses. kindlasti peab tagama ka vastutustundlikud töötingimused kättetoimetamise sektoris. me teeme koostööd kõigi sidusrühmadega, teeme koostööd ka parlamendiga selleks, et anda ülevaadet nende saavutuste kohta, mis selles sektoris aset leiavad järgneva pooleteist aasta jooksul ja anname teada, kas on vaja lisaalgatusi selles vallas Grazie, la discussione è chiusa e la... suur tänu, arutelu on lõppenud ning hääletamine selle raporti üle on homme kell üksteist kolmkümmend. nüüd jõuame viimase raporti juurde tänases päevakorras tegemist on äh, kolleeg Nikolai raportiga ebaseaduslikult äh, sisserännanud naiste kohta Euroopa Liidus raport.